So, ladies and gentlemen, dear colleague. kallid kolleegid, daamid ja härrad, ma arvan, et peaksime alustama. minu nimi on Peeter Liise. ja kolleegid on juba küsinud, kas mina olen komisjonis vanim liige, loodan, et mitte. aga mulle öeldi, et ma olen kõige staažikam ENVI komisjoni liige ning kuna eelmised esimees ning aseesimehed enam ametis ei ole, on minul palutud juhatada seda koosolekut. tere tulemast kõigile. minu märkmed on siin saksa keeles ja tegemist on tehniliselt ja õiguslikult keeruka küsimusega, jätkan saksa keeles. kui te saksa keelt ei mõista, palun kasutage oma kõrvaklappe armsad kolleegid, kuulutan koosoleku ametlikult avatuks. meie koosoleku eesmärk on valida tervis, keskkonnatervishoiu äh, rahvatervise komisjoni esimees ning samuti aseesimehed, neli tükki kokku. kõigepealt peame selgitama, kellel on õigus hääletada. loomulikult äh, valitud äh, komisjoni täisliikmetel, see on selge, ning äh, samas on siin öö, öö, neli öö, saadikut, kes on täisliikmed, aga ei saa kohal olla ja seetõttu on nad asendanud, asendatud asendusliikmetele, liikmetega Andres Glück asendab proua Ulrike Müller. ECR fraktsioonis Rob Ruukeni asemel hääletab proua Teis Mel Burden, jah, ta on siin ees, ja siis äh, mitte ühinenute nimel James Alexander Glensi asemel hääletab Pier Nicola Pedicini ja Kristiina Sheila Jordani asemel hääletab härra Pukk. nüüd ma pean küsima, kas on veel täisliikmeid, kes ei ole kohal ning äh, kelle asemel on fraktsioon nimetanud asendusliikme siin on mingi märge ka. nii. rohkem asendusi ei ole. seega saavad hääletada täisliikmed ning need asendusliikmed, keda ma nimetasin. nüüd peame kontrollima, kas kvoorum on äh, saavutatud hääletuseks, meil on vaja äh, vähemalt veerandit saadikutest ehk üheksateistkümmet saadikut. ja kui vaadata saalis, siis see kvoorum on täidetud. nüüd pean ma küsima, kas on kandidaate esimese, esimehe kohale. kandidaate saavad esitada kas fraktsioonid või vähemalt üks kahekümnendik ehk neli komisjoni liiget. kas on esitatud kandidaat eh, keskkonnakomisjoni esimehe kohale. Nils Torvalds, aitäh, härra esimees. et oleks kindel, et esimees äh, saab aru, mida ma ütlen, siis äh, räägin ma saksa keeles, sest äh, no, inglise keel on vilets. uueneva Euroopa fraktsiooni nimel teen ma ettepaneku, et valitakse esimeheks Pascal Canfan. aitäh! kandidaat on esitatud uueneva Euroopa nimel, seega on tingimused täidetud, küsin kandidaadi käest, kas ta on nõus kandideerima. jah. üks märkus veel Mirjam Taalilt Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. enne hääletamist, sellel ei ole midagi pistmist kandidaatidega, aga te mainisite asendusliikmeid, kes asendavad täisliikmeid. Äh, Maria Arena asendab meie poolt äh, Romana Plammi, kuna temal ei ole hääletuskaarti kaasas, palun äh, võtke seda ka arvesse, aitäh. olgu, võtame seda arvesse, jätkan jälle saksa keeles kandidaat on komisjoni täisliige, see tingimus on täidetud, nüüd ma pean küsima, kas finantshuvide deklaratsioon on täidetud ning ka käitumiskoodeksi deklaratsioon on täidetud, sekretäriaat ütleb mulle, et see tõesti nii on. Läheme hääletamise juurde. me peame kõigepealt ikkagi kontrollima elektroonilist süsteemi eelmise nädala täiskogul kui toimus justkui äh, kunstnike võistlus, siis, äh, siis äh, nägime ka, kui oluline on, et see süsteem ikkagi toimiks. So I don't see anything yeah.. So müssen eine Minute warten bis. peame minuti ootama. et kõik selguks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 then I think uh, we can close the vote. olgu, me võime selle hääletuse nüüd lõpetada. ma tulemust ei näe, aga sekretäriaat ütleb, et kõik on korras. järgmine kord olen ma tähelepanelikuna, aga see oli lihtsalt test nüüd peame selgitama, kuidas me hääletame kui vähemalt üks viiendik ähm, saadikutest leiab, et me peame sa-, salaja hääletama, siis hääletatakse salaja, muidu hääletatakse üldise heakskiidumenetlusega. kas keegi soovib salajast hääletust? ei. sellisel juhul teen ma ettepaneku Pascal Confin üldise heakskiiduga kinnitada esimeheks. jaa, herzlichen Dank und herz- aitäh, palju õnne, Pascal. ametisse valimise puhul härra esimees peab oma koha nüüd üle võtma, mina lähen tagasi tavaliikmete hulka, Pascal, palun võta juhtimine üle Well, thank you very much. suur tänu. selle eest, et äh, olete usaldanud mind juhtima seda komisjoni. ütlen kõigest mõned sõnad, sest et meil on äh, üsna kiire täna. esiteks, see komisjon on nüüd esimest korda parlamendis kõige suurem komisjon, muidugi see on kõigest sümboolne, aga nagu te teate, poliitikas on sümbolid väga tähtsad. ning see sümboliseerib seda, et see parlament, see koda võtab kliimamuutustega seotud probleeme ja elurikkusega seotud probleeme väga tõsiselt, vähemalt tõsisemalt kui kunagi varem ning seda me peaksimegi tegema, kui me vaatame, mis maailmas toimub. see oli esimene sümbol ja ma usun, et see sümbol levib ka sotsiaalvõrgustikes ja meedias, et see komisjon on siin kojas kõige suurem. teiseks tahtsin teile öelda, et soovin teiega jagada mõtet, et sellises olukorras ei ole mingisugust Ida-Euroopat ega Lääne-Euroopat, meie ülesanne on äh, suurendada süsinikuneutraalsust meie mandril. meil on väga head lähtekohad, aga me peaksime sihtima kahe tuhande viiekümnendat aastat äh, süsinikuneutraalsuse saavutamiseks. see tähendab, et me ei tohi ühtegi piirkonda, ühtegi ühiskonnarühma maha jätta oma seiklusrikkal teel süsinikuneutraalsuse poole. sellist sõnumit ma tahtsingi teiega jagada, kuna ma usun, et see on siin selle koja keskmes väga tähtis küsimus. ning ma tõesti soovin, et selles küsimuses juhtohjad haaraksime, juhtohjad nii siin kojas kui institutsioonide seas, sellega saaksime tagada, et meie ambitsioonikus, see tase on piisav see muidugi tähendab, et me peame tegema kompromisse, poliitikas on vaja teha kompromisse, aga me peame vaatama, et meie komisjon teeks, mis on vaja teha selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu ja elurikkuse vähenemise vastu ma usun, et ükskõik, kus te siin saalis istute, kuhu fraktsiooni kuulute, te olete endale südameasjaks võtnud täpselt need eesmärgid. pidage meeles, et noored vaatavad meie poole ja ootavad, et me neie, eh, neile ka vasta, vastaksime. see oli minu lühikene sõnum sissejuhatuseks, nüüd tuleme tagasi ametliku hääletusmenetluse juurde ning nagu Peeter eh, saksa keeles rääkis, jätkaksin mina prantsuse keeles suur tänu. väga hästi. hakkame siis valima aseesimehi. ja alustame esimesest aseesimehest. kontrollime, kas hääletajate nimekiri vastab eelmisele hääletuse nimekirjale kas on liikmed, mis, kes on vahepeal muutunud, Margaret? taani keeles ma seda ei tee, aga võiksin. esiteks ma tahaksin õnnitleda Pascali, tänavad teda, teda koostöö eest. rohelised tervitasid väga seda ja meie ettepanek on Buzz Eichhout esimese esimehe kohale. Well, he's willing as far as I can see. ja tema tahab ka <laughs> yeah for the next step for the procedure. So I will get back to you. Äh, kohe tulen teie juurde tagasi, aga hääletuse osas muutusi ei ole liikmete seas. nii et kvoorum on hääletuseks olemas. nii et äh, minu kord on küsida, kas on kandidaate? Margreete soovib sõna jälle. vabandust, ma ei kuulanud enne tähelepanelikult lubasin, et ma ei hakka siin kuidagi kättemaksu taotlema. kõigepealt õnnitlused ja võin, kordan üle. meil on suured ootused äh, koostööle, et sellest saab peamine teema Euroopa Parlamendi jaoks. see käib ka kogu Euroopa Liidu kohta, meie kõikide kohta ja minu ettepanek on Bask Eichhaut esimese aseesimehe kohale. Do we have other candidates? kas on veel kandidaate? Apparemment non. tundub, et ei ole. kui keegi salajast hääletust ei soovi, siis võime hääletada läbi heakskiidu, valime sellisena siis asem-, esimeseks, esimeseks aseesimeheks Buzz Eichhauti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 täiesti ootuspäraselt hakkame nüüd valima teist aseesimeest, kontrollime hääletusnimekirja, muutusi ei ole. kvoorum on endiselt koos ja nüüd küsime fraktsioonidelt, kas teil on kandidaate? suur tänu, kõigepealt õnnitlused uue ametikoha puhul, ootame koostööd sotsiaaldemokraatide nimel esitame kandidaadiks Sepp Tansi teise aseesimehe kohale. Thank you for the enthusiasm <laughs> ja aitäh selle entusiastliku toetuse eest. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? kas on teisi kandidaate? kas on äh, äh, soove hääletada elektrooniliselt? seega heakskiiduga kinnitame teiseks aseesimeheks nimetatud kandidaadi. ja kutsun ka tema meiega ühinema siia laua taha. So we're going to ja nüüd asume valima kolmandat aseesimeest, hääletajad on samad, kvoorum on sama. kas on fraktsioone, kes soovivad kandidaate esitada? suur tänu, Rahvapartei nimel teen ettepaneku Kristjan Puusoi kandidaadiks nimetada, ta on kogenud komisjoni liige ta on arst ja jurist, minevikus on teinud palju selle nimel, et me võiksime teda toetada sellel ametikohal. Yeah. kas on veel kandidaate? mina omalt poolt teeksin ettepaneku Ivar Vilibov-Siltšis nimetada. ta on äh, olnud keskkonnakomisjonis esimees Horvaatia parlamendis ja ma toetaksin teda kandidaadina kolmanda esi-, aseesimehe kohale. Thank you. Any other candidacies? kas on veel kandidaate? nüüd peame kontrollima. Äh, vastavalt äh, e-, eeskirjadele, kas äh, tegemist on fraktsiooni poolt esitatud kandidaadiga või vähemalt nelja kandidaadi poolt nelja liikme poolt esitatud kandidaadiga, nii et meil on vaja nelja täisliikme nimesid, kes toetavad teist kandidaati. ja palun, kas te võiksite tõsta käed? hästi, teid on rohkem kui neli. ja siis toimub elektrooniline hääletus neljanda, kolmanda aseesimehe valimiseks Je vais donc repasser en français. jälle edasi prantsuse keeles. kontrollime niisiis. Äh, palun võtke kõik jälle välja oma kaardid. mul on isiklik palve, ma unustasin oma enda kaardi sinna laua pea juurde, kas te võiksite tuua palun selle mulle? suur tänu. see on tõeline solidaarsus äh, uueneva Euroopa fraktsioonis, suur tänu nii et me peame nüüd värvid kokku leppima kummagi kandidaadi jaoks. tähestikulises järjekorras härra Buzoi teen ettepaneku, oleks siis roheline vasakul pool ja härra Sintšitš oleks siis punasega paremal pool. Buzoi roheline vasakul, Sintšitš punane paremal kas kõik on korras ja võime hääletuse avada? hääletus on alanud. y rappeler qu'en cas d'erreur, ils peuvent encore corriger jusqu'à ce qu'on clôture. Je vous laisse quelques secondes pour changer d'avis. Äh, jätan teile veel paar hetke aega, kui tahate parandada oma hääletust, meelt muuta ja nüüd on hääletus lõppenud. 1558 et le nombre de participants, c'est c'est la totalité. Donc, Mr Buzoi. härra Buzoi sai viiskümmend kaheksa häält, härra Simtšitš viisteist seitsmekümne neljast hääletanust. Mr Buzoi, please join us. härra Buzoi, palun ühinege meiega siin laua taga We are moving to the uh, voting for the ja nüüd valime viimase ja neljanda aseesimehe sooline tasakaal ei ole päriselt tagatud. kas on uueneva Euroopa poolt ametlik taotlus? jah. üks meie liikmetest lahkus ruumist, on vaja asendajat ja asendaja on ka kohal, kui see teile sobib okei okay,, so let's start with the, the formal procedure, so when.... võtame siis ametlikku menetlust, hääletus, hääletajate nimekiri ähm,. koos äh, Renew fraktsiooni muutusega. küsime siis fraktsioonidelt, kas teil on kandidaate Thank you, Mr. Chair kõigepealt õnnitlused kõikidele valitud aseesimeestele. me tahame säilit-, päästa soolise tasakaalu. pakume neljand-, Anja Haasekampi pakume neljanda aseesimehe kohale. kas on veel kandidaate? tuletan meelde, ilmselt teate, et äh, reegel näeb ette, et meil on vaja vähemalt ühte meest naise kohta ja ühte naist mehe kohta. aitäh, et andsite meile selle võimaluse, mitte küll soolise tasakaalu, seda me kindlasti ei saavuta, aga äh, liiga tasakaalust väljas see ka ei ole. rohkem kandidaate ei ole ja nüüd ma saan siis ametlikult küsida teilt, kas te kas te saaksite selle kandidaadi poolt hääleta heakskiiduga? Merci beaucoup, vous pouvez donc prendre la photo. aitäh, võite nüüd juhatusest pilti teha, ta on nüüd siin äh, täielikult koos ja kohtume uuesti esimesel ametlikul koosolekul kahekümne teisel juulil. aitäh!